Thank you very much. I open. suur tänu ja alustan Regi komisjoni koosolekut, mis siis toimub täna pärastlõunal ja homme hommikul ja pärastlõunal. alustame päevakorra kinnitamisega. kas võime päevakorra kinnitada või on kellelgi kommentaare? jah, tegime mõned viimase hetke muudatused päevakorras, aga tundub, et see on kõigile vastuvõetav hästi. nii, edasi koosolekute protokollide kinnitamine kolmandast septembrist ja kolmeteistkümnendast septembrist. Nende koosolekute protokollide kavandid kolmandast ja kolmeteistkümnendast septembrist on kättesaadavad veebis nagu tavaliselt. ja teen ettepaneku, et nagu ikka, kui kellelgi ei ole mingeid vastuväiteid, mida tõstataksid ähm, meie koosoleku jooksul, siis on ka need protokollid kinnitatud. tundub, et kommentaare ei ole. aitäh. järgmiseks äh, juhataja teated. mul on ainult üks teadaanne. teavitan teid sellest, et toimus koosolek äh, komisjonide esimeeste konverentsi ja komisjoni volinike vahel, see toimus teisel oktoobril Strasbourgis. tavaliselt iga aasta oktoobris eh, siis esimeste konverents korraldab koosolekud volinikega, et arutada eh, Euroopa Komisjoni järgmise aasta töökava ja seekord siis see toimus teisel oktoobril, toimus viis koosolekut, kus osalesid erinevad komisjonide esimehed ja volinikud. Need olid siis korraldatud vastavalt ähm, teemavaldkonnale ja äh, neid me korraldasime siis koostöös volinik Dombrovskisega ka. mina kaasjuhtisin koosolekut ühtekuuluvuse ja väärtuste üle, kus osales kuus volinikku ja kümme ähm, parlamendikomisjoni esimeest, äh, seal oli volinik Dombrovskis, äh, volinik äh, Katainen, sotsiaalküsimuste volinik, õigusriigi põhimõtete eest vastutav volinik ja nii edasi, nii et tegemist oli väga huvitava koosolekuga ning äh, see koosolekute seeria lõppes siis plenaaristungiga õhtul, mida ühtisid härra Timmermans ja proua Wikström ning äh, erinevate koosolekute juhatajad siis äh, andsid seal aru oma koosolekute tulemustest. mina rõhutasin kahte olulist poliitilist teemat oma kokkuvõttes, esiteks siis ajasurve, millel me praegu oleme kuna komisjoni ettepanekud on meieni jõudnud hilja ja me püüame nüüd nii kiiresti kui võimalik nendega edasi liikuda ja tegutseda võimalikult tõhusalt, sest on väga oluline, et meie otsuste langetamine oleks jätkuvalt kvaliteetne. aga paraku see ajasurve tõesti on ja see jätkub ka pärast valimisi Euroopa Komisjon on siis vastutav protsessi eest pärast valimisi, need peavad olema tõesti aktiivsed oma mandaadi viimase päevani, samamoodi nagu meiegi, sest meie püüame samuti olla võimalikult tõhusad, kasutada aega, et langetada õiged otsused ja samamoodi peaks ka komisjon oma ametiaja lõpuni seda tegema ehk siis järgmise aasta novembrini. ja siis äh, tõin veel välja arutelu õigusriigi põhimõtete paneku üle. ma tahtsin välja tuua, et õigusriigi põhimõte ei ole midagi, mis oleks Euroopa Liidu instrumentidest ja programmidest eraldiseisev, äh, mis siis, millega edendatakse investeeringuid, majanduskasvu ja tööhõivet. pigem on tegemist hädavajaliku raamistikuga milles me töötame ja mille läbi me ähm, lisame Euroopa väärtust. nii et äh, õigusriigi põhimõtted ja Euroopa investeeringud, Euroopa väärtuste äh, seosed peaksid olema kõik väga selged kõigi kodanike jaoks ja see on üks sõnum, mille peame saatma eesseisvatel valimistel Need olid siis meie arutelud, ka volinik Kreetsu äh, osales ning äh, ta teavitas äh, komisjoni esimehi ja volinike ettepanekutest ja meie roll oli siis kõiki teavitada meie ajakavast ja edusammudest, mida oleme teinud. ja võib öelda, et me tõesti liigume edasi hea tempoga meie põhiliste ähm, teemadega. nii palju siis sellest koosolekust, me ei arutanud tulevast töökava, sest tegelikult kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks äh, õigupoolest töökava ei olegi. volinike roll on lihtsalt jätkata oma tööd ning ähm, toetada parlamenti igati meie jõupingutustes püüame olla efektiivsed. nii palju siis meie koosolekust ja nüüd äh, lähme meie tänase päevakorra neljanda ja põhilise punkti juurde. tahtsingi tegelikult äh, suur, suurema osa meie pärastlõunasest koosolekust äh, pühendada ähm, ühishädade määrusele. see on seotud ähm, mitmestes finantsraamistikuga see ettepanek ja muidugi on sellel väga suur poliitiline tähtsus meie komisjonile, sest äh, sellega nähakse ette põhilised reeglid ühtekuuluvuspoliitika tulevikuks. esimene arutelu äh, toimus selle regis kahekümnendal juunil, raportöörid on pidanud mitu ettevalmistavat koosolekut äh, ning äh, samuti on toimunud mitmeid tehnilisi kohtumisi. ja komisjon on ka erinevaid tehnilisi dokumente, PowerPointi esitlusi ette valmistanud, mis on kõigile variraportööridele ja fraktsioonide nõunikele kättesaadavad. ning täna meie kaasraportöörid proua Kreel ja härra Novakov tutvustavad äh, meile seda raporti kavandit, annan kõige, kõigepealt sõna kaasraportööridele, siis variraportööridele ja siis ülejäänud komisjoni liikmetele. meil on võimalik äh, kuulda ka regioonide komitee arvamust, äh, keda esindab proua Marini ja ta praegu hetkel veel ei ole ruumis, sest tal on väga äh, vähe aega äh,. kuid äh, meiega on täna Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindaja härra Dozoriit, kes äh, vastutab äh, siis äh, EMSK-s selle teema eest ja siis kuuleme ka Euroopa Komisjoni esindajalt, aga nüüd annan kõigepealt sõna proua Kreelile, palun. suur tänu, proua juhataja, tõepoolest. meil on selja taga väga pingutavad nädalad ja kuud, kui me seda raportit ette valmistasime, et võimalikult kiiresti ka sellega edasi jõuda. detsembrikuus ju siis toimub hääletus komisjonis ja äh, jaanuaris äh, saaksime siis minna sellega täiskogule, nii et on oluline, et me õigeaegselt läbirääkimisi alustaksime. ja tahan veel kord rõhutada seda, et eelkõige programmitöö ja haldamise puhul on oluline, et piirkonnad võimalikult varakult äh, isegi kui tegemist on sellise vahe tulemusega meie läbirääkimistel, e, et nad oleksid sellega kursis ja siis on äh, Äh, ja sellepärast on oluline, et need ähm, läbirääkimised toimiksid sujuvad. ma tahaksin siis lühidalt tutvustada põhilisi aspekte meie raportist tuleviku struktuuripoliitika jaoks on ilmselt kõige olulisem see muudatus, mis me tegime komisjoni ettepanekus, et kõigites artiklites, kus on vajalik, toome siis tagasi eh, Põllumajandusfondi, Regionaalarengu Fondi katuse määruse alla. Te teate, lugupeetud kolleegid, eh, milline on olukord praegu, et eh, see on ka ennast tõestanud ning pärast arutelusid komisjoniga otsustas komisjon siiski teisiti ja võttis Maaelu Arengufondi katusmäärusest välja, aga meie meelest ei olnud see hästi põhjendatud. ma mõistan, et põllumajandustootjad sooviksid, et kõik põllumajandustoetused oleksid üheskoos ja sellepärast, et need fondid, need esimene, teine äh, sammas, et need äh, oleksid üheskoos, aga kui nüüd äh, Maaelu Arengufond läheb tagasi katusmäära alla, siis see ei tähenda veel, et vastutavateks saaksid regionaalministrid, vaid ikkagi põllumajandusministrid või kes iganes selle eest praegu vastutav on. ainuke erinevus on see, et et katusmääruse siis kehtivad äh, kõigi fondide jaoks ühesugused äh, tingimused, see on palju parem, palju äh, lihtsam ja on väga oluline, et maaelu areng ei tähendaks mitte ainult põllumajandustootjate toetamist, vaid kogu kogu eh, siis eh, maaelu eh, arendamist laiemalt ja ma loodan, et te saate seda muudatust toetada siin komisjonis ja loodetavasti siis ka põllumajanduskomisjon seda toetab ning ning et jaanuarikuine täiskogu samuti kinnitab selle mandaadi. nüüd äh, katusemääruse esmane kavand jõudis meie laudadele suhteliselt äh, juhuslikult, äh, selle võtsime aluseks oma, oma töös ja seal siis komisjon oli selle muudatuse teinud me püüdsime siin tõesti kõik olulist äh, arvesse võtta, sellepärast on siin ka väga palju muudatusi tehtud, sest me äh, leidsime, et oleks vajalik muuta kõiki selle kohta olevaid artikleid ja ka põhjenduspunkte. ja edasi äh, järgmine oluline punkt, mille tahaksin välja tuua artiklis kümme tehtud muudatus, nimelt me ei taha lubada Eh, mingisuguseid ülekandeid eh, programmi InvestEU. eelmisel koosolekul meil juba toimus lühike intensiivne eh, vaidlus selle teema üle. ma tahaksin selgitada lühidalt, miks me sellise ettepaneku oleme teinud. ühtekuuluvuspoliitika puhul on siis miinus kümme protsenti praegu äh, komisjoni ettepaneku kohaselt äh, eelarves ette nähtud. see tähendab, et peaaegu kõigid äh, liikmesriigid peavad tulevikus arvestama väga oluliste kärbetega ja komisjon püüdis neid eelarvelisi piiranguid vähemalt natukene ähm, piirata, aga kui nüüd vaadata neid kärpeid liikmesriigiti, siis mõned, mõned liikmesriigid peavad kuni kakskümmend viis protsenti kärpima, on küll mõned üksikud, kes saavad eelarvet suurendada, aga neid on tõesti vähe, nii et me peame tegema rohkem ära selleks, et meil oleks tõesti äh, ajakohane ühtekuuluvuspoliitika, mis käiks ajaga kaasas ja raha tuleb kasutada tõepoolest äh, selleks, milleks ta algselt ette nähtud oli. mida me oma raportis ei puuduta, on koostöö InvestEU ja Euroopa tõukefondide vahel. Omnibusi menetluses eelmisel aastal ja käesoleval aastal me juba arutasime seda, meil on kogu parlamendis äh, lai toetus selle, sest on tõepoolest oluline, et need instrumendid oleksid sellised, et neid oleks lihtne koos kasutada. ning äh, me oleme kuulnud, mis need kõige põhilisemad teemad on, näiteks sain teada, et EFRA ja Junckeri investeerimiskava äh, on siin olulised punktid, et tollal öeldi, et InvestEU ei ole päris sama et on võimalik sajaprotsendilist rahastust saada projektidele, see on oluline liikmesriikidega, kellel on raskusi leida vajalikku kaasrahastust, kuid kokkuvõttes peame tõesti oluliseks, et see ülejäänud eelarve siiski püsiks koos ja sellepärast teeme ettepaneku, et see ülekanne kümme miljardit eurot ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahastusse, et see jääks ka välja. komisjoni ettepanekus on üllatav see, väga üllatav see, et ühtekuuluvusfondi on küll kümne protsendi võrra kärbitud, aga aga siiski on ette nähtud äh, samasugune, sama suur summa, mis tuleks äh, Euroopa ühendamise rahastusse üle kanda, nagu eelmisel korral, et see tundub küll äh, liig ja oleme seda ka varem öelnud, et äh, Euroopa ühendamise rahastu äh, rahastamiseks tuleks siiski leida muud vahendid kui ühtekuuluvusfondi vahendid. Need on siis need põhilised muudatused, mida sooviksime teha. ma ei taha nüüd ette rutata, kolleeg Novakov ka äh, tahab omalt poolt kindlasti lisada midagi, aga kokkuvõttes ma ütleksin, et komisjoni ettepanek juures on väga positiivne, et äh, menetluste lihtsustamist on edendatud oluliselt, kuid meie äh, oleme siiski mõned muudatused siin välja pakkunud, et, et äh, menetlused oleksid veelgi lihtsamad ja Kontrollikoja aruanne, äh, mis eelmisel nädalal avaldati ja kust tuli välja, et veamäär on väga madal, peaks meid ka julgustama, et me tunneksime rohkem usaldust liikmesriikide vastu. ja et neid menetlusi võib lihtsustada. mis kindlasti tekitab ägedaid arutelusid, on artikkel viisteist ja seos ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa semestri vahel kus on siis ka riikidepõhised soovitused ma arvan, et kindlasti on kolleegidel siin ka palju ettepanekuid ning nüüd oleneb kõik raportööride kaasraportööride arukusest ja kompromissivõimest. ja samamoodi ka makromajandusliku tingimuslikkus. see on ka oluline teema, see on siis teine osa artiklist viisteist. ja seal on omavahel väga tead läbi põimunud meetmed. kus siis makromajanduslike tingimuste täitmata jätmine liikmesriikides toob kaasa trahvid. seetõttu, et mõni liikmesriik majandab vahendeid halvasti aga need on äh, erinevad asjad, mida on väga keeruline ühendada, komisjon on seda püüdnud teha, aga meil on nüüd raske seda lahti harutada. me kasutasime ühte äh, parlamendi uuringute äh, keskuse uurimust ning meie ettepanek on siin üldse arvud välja võtta ettepanekust ja ja rääkida kohustustest ning tuua ka selgelt välja, et ühtekuuluvuspoliitika vaimus ja piirkondade liigse karistamise vältimise vaimus, kes tegelikult ei saa liikmesriigi keskvalitsuse tegevust kuidagi mõjutada tuleks siis kasutada kõiki meetmeid enne, kui minna trahvide juurde ja ma pean ütlema, et äh, mulle tundub, et siin võiks isegi kaugemale minna, et näiteks Euroopa Sotsiaalfondis äh, puhul üldse mitte rakendada äh, selliseid rahva, kindlasti saab selle kõige üle arutada. ja kõik teemad ei ole ka meie raporti osaks erinevad komisjoni ettepanekust, tegime meie ettepaneku niinimetatud suurprojektid jällegi sisse võtta, see on seotud ka omnibusi menetluse aruteluga ja Euroopa Liidu finantsmäärusega, et finantsmääruse juures oli see ka arutelu, kus eh, ma ütlesin, et et et äh, liikmesriikidel võiks olla abiks, kui neil oleks jällegi suured projektid, mille jaoks oleks ette nähtud eraldi menetlused. nii nagu see on Omnibuse määruses reguleeritud, on, on minu meelest mõistlik mõte ja sellepärast äh, tegime siis selle ettepaneku, et äh, neid taas kasutusele võtta ja ma arvan, et äh, nende läbirääkimiste üle, mis hakkavad toimuma muudatuste äh, üle, mängib Euroopa Parlament väga olulist rolli nii makromajanduslike tingimuste kui ka programmeerimise juures äh, kui ka Euroopa semestri juures. ja siinkohal ma annaksingi sõna kolleegile, sest me jagasime omavahel ülesanded ka natuke ära, nii et kõik see, mida mina nüüd ei maininud, selle kohta oskab härra Novakov äh, nüüd äh, sõna võtta. aitäh. Thank you very much. I would like to start. suur tänu, ma tahaksin alustuseks äh, tänada konstantset koostööst, ma arvan, et see laabus tõesti väga hästi ja mul on hea meel, et oleme niivõrd olulise äh, raporti koos valmis saanud. hiljuti tähistasime kolmekümne aasta möödumist äh, ühtekuuluvuspoliitika algusest ning ühtekuuluvuspoliitika on äh, võimaldanud mitmetel liikmesriikidel unistusi täide viia. ma tean seda ise väga hästi, sest see oli osa ka minu unistustest ja, ja omal ajal kuulsin ka mina palju ühtekuuluvuspoliitikast äh, raadios, äh, teleris, äh, lugesin ajalehest sellest, aga nüüd on see ka tõesti jäänud käekasutu, et tulemas ja paljud inimesed ärkavad hommikuti üles renoveeritud majades, mis on energiatõhusad, sõidavad tööle mööda teid, mis on parandatud tänu Euroopa Liidu vahenditele. Nad võib-olla töötavad ettevõtetes, mida nad on loonud tänu Euroopa Liidu toetusele, nii et see on see, mida ühtekuuluvuspoliitika teeb. me näeme selle tulemusi. nüüd on meie ees sada lehekülge, mis on selle poliitika jätkumise uus peatükk. ja nüüd on meie kätes, kes me sellega tegeleme kuidas me seda raamatut edasi kirjutame, kas bürokraatidena või visionääridena. Konstantse mainis juba mõningaid põhilisi muudatusi, mille tegime. ma olen kindel, et teie abiga suudame täna, suudame kolmepoolsetel kohtumistel ka esindada tugevaid positsioone ja mõned ettepanekud tähendavad suuremat rahastust, kogu ümbriksi suureneks neljakümne miljardi, miljardini. aga siin parlamendis oleme ka paljudes dokumentides, kõnedes, kuulamistel välja toonud, et ükskõik millised uued väljakutsed ja algatused meie ees seisavad, ei tohiks me hüljata traditsioonilisi ja ennast tõestanud poliitikaid meil oli Junckeri plaan, nüüd on InvestEU, ähm, millele tahetakse vahendeid ähm, ühtekuuluvuspoliitikast, äh, siis äh, Euroopa ühendamise rahastu Horizon Europe ja nii, ja nii edasi ja nii edasi. see, et me oleme ettevaatlikud vahendite ülekandmisega ei tähenda, et me neid algatusi ei toetaks, vaid me lihtsalt ütleme, et tuleb leida jätkusuutlik viis, kuidas neid rahastada. seda, neid vahendeid ei saa lihtsalt võtta iga kord ühtekuuluvusfondist. ühtekuuluvuspoliitika on äärmiselt oluline. kaheksakümmend protsenti ähm, Euroopa äh, piirkondadest on sellest kasu saanud. ja sellepärast inimesed usuvadki ühtekuuluvuspoliitikasse. ja kui ma juba olen selle teema juures, et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kasutatakse teiste poliitikate äh, edendamiseks, siis äh, mina näen seda nii, et justkui võetakse telliseid ühe maja seinast ja pandaks teise maja seina. lõpptulemus on see, et on kaks maja, mis kumbki ei näe justkui kenad välja me peame leidma parema viisi, kuidas neid toetada. Te võib-olla mäletate, et eelmisel korral suve alguses äh, ütlesin, kui me Konstantsega tegelesime sellega, me peaksime koostama äh, raporti projekti, mida oleks nii lihtne lugeda nagu ajalehte. minu meelest võiks äh, veelgi kaugemale minna. lihtsustamine on midagi, millest me ei tohiks loobuda mingi hinna eest, sest see on see, millega suurem osa abitaotlejaid silmitsi seisavad äh, kohe alguses. Euroopa Liidu rahastuse taotlemine ei tohi olla liiga keeruline, see peaks olema sama lihtne kui kohvi tellimine kohvikus. ja enamasti olen seda ka korduvalt Äh, välja toonud erinevatel koosolekutel äh, ka ministritega, kes te-, kes on vastutavad äh, regionaalarengu eest või siis abisaajatega. Neil kõigil on sama soov meile, et see, et menetlused peaksid olema nii lihtsad kui võimalik. me, me oleme praegu olukorras, kus mõnede teemade puhul on äh,, on vaja rohkem arutelu, selleks tehniline abi, ma arvan, et ähm, siin oleks vaja liikmesriikidel rohkem paindlikkust, et äh, otsustada, kuidas seda kasutada ja me olemegi loonud siin äh, äh, rohkem paindlikkust, et iga liikmesriik saaks siis otsustada, et millal ja kuidas on vaja tehnilist abi kasutada äh, edasi ma mäletan komisjoni projekti, mul on hea meel, et komisjoni esindatud on ka siin. see puudutab siis ülekanded Dynasty Youth, see on siis äh, kuni sada protsenti, kui liikmesriik nii otsustab. ja ma ei ole seni aru saanud, et mis need põhjendatud juhtumid on, kus, kus liikmesriigid võivad äh, seda otsustada. on väga oluline, et ühtekuuluvuspoliitika eh, projekte ei ohverdaks, isegi kui liikmesriigid teevad seda vabatahtlikult, nii et eh, meil on vaja selle kohta rohkem infot. kokkuvõtteks ma arvan, et me oleme suutnud eh, tiheda ajakava juures palju ära teha. kui ma õigesti mäletan, siis eelmisel korral kui parlamendis äh, seda teemat arutati, siis oli raportööridel palju rohkem aega raport koostada ja ma loodan, et äh, toetate meid selles kavatsuses liikuda edasi võimalikult kiiresti, aga samas ka võimalikult tõhusalt, äh, samas säilitades raporti hea kvaliteedi. niisiis, ma olen muidugi avatud kommentaaridele, olen väga huvitatud teie tagasisidest, suur tänu! Thank you, these were aitäh! Need olid siis äh, kaasraportööride sõnavõtud ja annaksin nüüd äh, sõna variraportööridele. aga Tomašitš, palun. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ovim putem samo ću se osvrnuti na... Suur tänu, juhataja. Tahaksin äh, kommenteerida kaasraportööride mõningaid seisukohti ja muud ettepanekute ja muudatusettepaneku raames komisjoni näeb ette väiksemat eelarvet võrreldes varasema seitsme aastaga. ma ootan kaasraportööride ettepanekut seda summat suurendada kaheteist protsendi võrra, selleks et viia see eelmise perioodiga samale tasemele. komisjoni ettepanekus makstakse eelrahastust iga-aastaselt ning kindlamääraline summa on null koma viis protsenti. mina toetan eelrahastamise määra mitmeaastases finantsraamistikus selleks, et arvesse võtta selle ajal suurenevad määrad, ma olen nõus kaasraportööriga, et me ei tohiks ka karistada kohalikke kogukondi millegi osas, mis äh, on riikliku majanduspoliitika puudujäägi tulemus. seega ma leian, et kui soovitusi arvesse ei võeta Euroopa poolaasta raames, siis ainult heaks kiidetud ähm, äh, summad tuleks kinni pidada, aga mitte heaks äh, mitte siis muud summad, vahearuanne on väga oluline ühtekuuluvuspoliitika aspektis asjaolud muutuvad alati seitsme aasta jooksul, aga samas lähtudes varasematest äh, kogemustest võime me järeldada, et majanduskriis on üheks põhjuseks, mis õigustab ühtekuuluvusprogrammide ümbersuunamist. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, perioodi ühissätete määruses on äh, sätteid, mis toovad sisse erikontrolli suureprojektide puhul, need sätted ei ole uues ettepanekus ära toodud komisjoni poolt, sellepärast et nad soovivad halduskoormust äh, vähendada. suured projektid nõuavad eritähelepanu ning on oluline lihtsustatud äh, reegleid sisse tuua seoses äh, suurprojektidega, arvestades kõrgemat piirmäära, aitäh! aitäh, mina olen järgmine variraportöör äh, ALDE fraktsiooni nimel ja lubage mul äh, tutvustada oma arvamust äh, selle ühissätete määruse ettepanekute osas. kõigepealt sooviksin tänada mõlemaid kaasraportööre ettevalmistava raporti osas, mis puudutab seda teemat ühissätete määruse osas. aitäh, et olete äh, Eh, nii tiheda ajakavaga hakkama saanud ja niivõrd ambitsioonika raporti koostanud. lubage mul väljendada järgmiseid eh, märkusi, ma ei hakka käsitlema kõiki teemasid. enamuste elementide osas on meil võimalik leida lahendus ja saavutada kompromiss, aga ma tahaksin ära tuua mõned eh, nüansid siin on mitmeid olulisi aspekte, üks, mis puudutab Euroopa Põllumajandusfondi vahendite sissetoomist, äh, EAFRD taasintegreerimist ja ma tahaksin välja tuua, et väga oluline on see, et oleks tagatud vajalik koordineerimine ja kaastöö agrikomisjoniga äh, ning leida, saavutada ühisseisukoht mõlema komisjoni puhul. sellepärast ainult lähtudes ühissätete määruse käsitlusest ja kui seda kõike koordineeritult ei tehta, siis ei ole võimalik saavutada eh, head tulemust, seega see koordineerimine on oluline ma leian, et koordineerimismehhanismid vajavad käivitamist komisjoni ja liikmesriikide vahel selleks, et tagada täiendavus ja sünergia ühtekuuluvuspoliitika valdkonna rahastamise osas ja EAFRD osas ja seda tulevase õigusraamistiku osas. mis puudutab ähm, Interregi ja selles osas on meil juba seisukoht moodustatud, ehk siis meie vastutus on rõhutada seda seost erinevate piirkondade vahel ning tagada hea koordimeeni-, koordineerimine kõikide vahendite osas. teine põhielement raportis puudutab struktuurireformide Euroopa poolaasta vahelist sidet, mille vastu ma olen sest ma leian, et struktuurireformid, mis on Euroopa poolaasta tsükliga kooskõlas, aitavad maksimeerida meil tulemusi ja tagada vajalikud saavutused Euroopa Liidu vahenditega meil olid siin komisjonis väga pikad arutelud ja te teate, et meie seisukohad on erinevad, aga praegusel juhul ma tõesti usun, et kui me räägime Euroopa lisandväärtusest, ja kui me üritame ühtekuuluvuspoliitika eest seista ning äh, jõuda kaasajastatud ühtkuuluvuspoliitikani, on väga oluline leida vajalik äh, tööside reformide vajadusega, sest äh, mitmetes liikmesriikides on reforme vaja ja meil on vaja tagada see side nende reformide ja struktuuriinstrumentide vahel, sest meil on kahjuks ka mitmeid äh, näiteid, kus me toetame mõningaid projekte liikmesriikides ning kui toetus saadetakse ilma viivitamatute reformideta, ei ole võimalik saavutada Euroopa Liidu lisandväärtust eh, ega mitte mingisugust lisandväärtust. sellepärast ma toetan seda sidet, kolmas puudutab seda vabatahtlikku viie protsendi ülekandmist Äh, ümberpaigutamist, äh, juhul kui tegemist on teatud lähenemistega, meie arvates see äh, säte on täielikult vabatahtlik ja võimaldab üles näidata vajalikku paindlikkust fondide ja eelarve vahel ja ma tervitan komisjoni ettepanekut. ma arvan, et tõesti just paindlikkus on see, mis koos lihtsustamisega on põhi äh, äh, aspektid tõhususe osas, mõningatel juhtudel ümberpaigutamine teatud piiratud äh, osa puhul ühtekuuluvusfondist tagab hea absorptsiooni ning toetab häid projekte, millel on tõeline Euroopa väärtus, eriti kui me räägime projektidest, mis on piiriülised selles osas ma toetan ka ümberpaigutamist, mis puudutab Euroopa ühendamise rahastut, sellepärast et see komisjoni ettepanek lähtub ähm, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kavandamisprogrammi edulugudest arvesse võttes Euroopa skaala olulisust Äh, transpordivõrgustike puhul äh, selleks, et tagada vajalike äh, ühenduste toimimine, mis hetkel puuduvad, tagada ligipääs, see on üks võimalikest instrumentidest selleks, et luua vastavad võrgustikud. mina tulen riigist, kus on, kelle jaoks on väga oluline ja ma tean, et on mõningaid piirkondi, kes soovivad häid piiriüleseid transpordilinke ühendusi ja üks nende toetusinstrumentidest on just Euroopa Ühenduse rahastamine. ja ma arvan, et see on üks võimalustest, mida saab tõhusalt kasutada mõningate fondide puhul ühtekuuluvuspoliitika alt. neljandaks toetan ma muudatusettepanekust, mis puudutab partnerluspõhimõtteid ja mitmetasandilist juhtimist, aitäh, et selle olete sisse toonud. Need on olulised edukaks ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamiseks ja ma arvan, et äh, regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee äh, äh, lähtuvad samuti sellest, et partnerlus on kõige aluseks. samuti tahaksime toetada tõhususe tagamist, mis puudutab kommunikatsiooni avalikkusega seoses äh, nende rahastamiste määramisega ja, ja vastavate toetuste ja lisandväärtuste väljatoomisega Omnibus läbirääkimistest meil on juba kogemus olemas, me teame, kui raske see on, aga meie komisjoni seisukoht on just öö, äh, üles näidanud seda initsiatiivi, et parem kommunikatsioon aitab kodanikele välja tuua ühtekuuluvuspoliitika tõelise väärtuse. ja lõpetuseks, arvestades kliimamuutusi, eh, lähtudes Pariisi lepingust, toetama raportööri eesmärke kliimategevusi eh, välja tuua kolmekümne protsendi ulatuses kliimaeesmärkide rahastamisel. esitan vajalikud äh, muudatusettepanekud ja veel kord aitäh raportööridele ja jään ootama meie arutelusid äh, variraportööridega. selline oli minu sõnavõtt äh, variraportöörina ja nüüd liigume edasi ja järgmisena saab sõna härra Omažee proua Michelle tutvustab äh, nende fraktsiooni arvamust. suur tänu, juhataja, aga mina tahaksin kõigepealt tänada mõlemat äh, kaasraportööri Konstantse Kreel ja härra Novakov. sest ma leian, et põhilistes küsimustes oleme me suuresti ühel nõul ja raport äh, on ka tõepoolest muutunud palju kaalukamaks. võin öelda, et toetame teid igati ka äh, selles, et katusmääruse alla tagasi tuua ähm, maaelu arengufond, sellepärast et see oli või on alati olnud väga oluline osa ühtekuuluvuspoliitikast ja peab selleks ka jääma. ning me toetame igati ka seda kriitilist äh, seisukohta, mis olete võtnud ühtekuuluvusfondi vahendite üleviimise osas InvestEU-sse. ükskõik, milline armus äh, EFSI või InvestEU osas äh, leiame, et äh, et eesmärgid on neil teistsugused, teistsugused on ka valikukriteeriumid ja tingimused eh, ettevõtmiste rahastamiseks, nii et me ei tohiks seda lubada, et ühtekõlbluspoliitika vahendeid sinna üle viiakse. ja eh, et veel rohkem vahendeid sellest valdkonnast kaob. toetame igati ka piirkondade ülest ja, ja piiriülest koostööd, et äh, siis vahendeid äh, täiendada. meie viimasel koosolekul reunioonis me äh, tutvusime ka väga heade näidetega sellest, kuidas Interregi saab kasutada ja et see on tõesti oluline mõnede piirkondade jaoks. muidugi toetame ka teie üleskutset et ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud vahendid jääksid samale tasemele, nagu nad praegu on, et neid vähendatakse, see on muidugi enesestmõistetav. aga tahaksin siiski teha ka mõned täiendavad märkused. ma arvan, et mis puudutab kaasrahastusmäärasid üleminekupiirkondadele, peame veel arutama, sest et selle kategooria definitsioon on ju muutunud, seda on laiendatud ning selle tagajärg on see, et on rohkem piirkondi, kes on abikõlbulikud ja nad peavad siis neid vahendeid omavahel jagama. samas langevad ära erireeglid, mis seni mõnedel juhtudel, nagu piirkonnad meile ka teada andnud, äh, lubasid kohati kuni kaheksakümne viie protsendist rahastust, nii et tulevikus see enam võimalik ei ole. ja see tähendab, et äh, toimub vähenemine kuuekümne protsendini. noh, minu meelest oleks seitsekümmend protsenti hea kompromiss, seda võib arutada. muidugi ka regioonide komitee on minu meelest midagi sarnast soovitanud, aga kuuleme ju ka nende esindajalt. ja siis ka see niinimetatud äh, turvavõrgustik, et äh, see oleks äh, olemas, sellega olen nõus, nagu seda seni kasutatud on. nüüd, mis puudutab poliitilisi eesmärke, siis see, et vaesuse diskrimineerimise vastase võitluseks ähm, e, või siis võitlus äh, vastuse diskrimineerimise vastu ja, ja siis töökohtade loomine, et ei ole enam nende põhiliste eesmärkide seas, et see ei ole vastuvõetav. et see peaks äh, olema äh, ka erinevates instrumentides selgelt välja toodud, et need on olulised eesmärgid. siis mis puudutab äh, Euroopa semestrit ja makromajanduslikku tingimuslikkust, siis meie seisukohad on teile teada, oleme jätkuvalt arvamusel, et mõlemad tuleks lihtsalt kustutada, aga mõistame muidugi et ja tunnustame seda, et kaasraportöörid püüavad juba praegu kompromissi välja töötada ja Konstantse ootan tõesti huviga, et mis selle tulemus on nüüd, mis puudutab neid põhimõttelisi eeldusi, eks antitingimuslikkus meie meelest peaks siin kasutada ainult selliseid, mis tõepoolest vastavad eesmärgile, mis on piirkondadele vastuvõetavad ja ka tehnilise abi jaoks äh, eraldatav vahendeid ei tuleks vähendada ning samuti on oluline, et et oodaks välja, et ka demograafilised arengud on oluliseks väljakutseks. teeme ka ettepaneku, et toimuks vahe et vahearuandluse osa, osas, et et siis reprogrammeerimine toimuks tõesti ainult juhul, kui see on hädavajalik, sest et see toob kaasa palju bürokraatlikku äh, koormust. ja tahaksin ähm, mõeldes meie viimasele väljasõidule komisjoniga äh, veel kord rõhutada, et piirkondi tuleks järjepidevamalt äh, kaasata, kohalikke omavalitsusi. mis puudutab vahendite jaotust ühte kuuluvusfondist, sest ma arvan, et eriti just reuniooni märkasime seda, noh, tegelikult ju seda teadsime, et paljud piirkondlikud kohalikud omavalitsused jäetakse kõrvale. ja nad leiavad, et nad peavad lihtsalt leppima sellega, kuidas ülevalt poolt on otsustatud vahendeid jaotada nii et ähm, see nõue, et alati kaasata piirkondlikke kohalikke omavalitsusi ja seda õigeaegselt ja varakult, see on väga oluline, me peame seda nõudma. me ju soovime, et vahendeid kulutataks koha peal, äh, mitte et äh, keskvalitsused või siis ka piirkondade ülesed institutsioonid äh, selle üle otsustaksid, et see on tõesti väga oluline punkt, mida tuleks rõhutada. muidugi valmistame ette ka vastavad muudatusettepanekud, me oleme seda juba teinud ning äh, ning ootan ka juba meie ühist arutelu variraportöörina, aitäh! suur tänu! proua Vana ma siin ei märka, härra Tõmmata Roheliste nimel, palun. Io ringrazio i colleghi Novakov e Krell per questa prima bozza di relazione. Prima di andare... suur tänu! Eh, prima di tutto eh, aitäh selle ettekande eest, ma sooviksin eh, tänada eelkõige just kaasraportööre ning tulla tagasi ühe punkti juurde tingimuslikkus, indikaatorid ja me ei tohi unustada, et kiirustamine mõjutab ka kvaliteeti. minu jaoks on olulised järgmised punktid, ma olen nõus ettepanekuga võimalikult palju ähm, ähm, suurendada struktuurivahendeid. kui me hakkame nüüd asju nõrgendama, siis see muudaks kogu olukorra halvemaks. ma mõistan, et siin on teatud skeptilis seoses äh, ülekannetega ühtekuuluvuspoliitikast Invest EU-sse. nagu öeldi komisjoni poolt, oleks see ülekanne vabatahtlik, aga see on seotud ikkagi territooriumiga ning konkreetse liikmesriigi piirkonnaga, kus see kohalduks. sellisel juhul on ka käitumisjuhend partnerluse jaoks, aga nagu öeldi, me oleme ka näinud, et see alati ei taga õiget äh, lähenemist. meil on ka küsimus selle kohta, et Euroopa poolaasta ja selle seos artikliga viisteist ja artikli kakskümmend kolm kehtivas määruses, siin on nüüd teatud muutus, mis puudutab makromajanduslikku tingimuslikkust ning nüüd võib isegi makseid peatada käimasolevate programmide jaoks piirkondadesse, kus ei lähtuta konkreetsetest tingimustest, mis on ära toodud Euroopa poolaastas. seega ma hindan seda, et kolleegid Novakov ja Kreel on seda välja toonud. oleks hea ka et parlamenti hoitaks kursis enne, kui mingeid maksete peatamisi tehakse. ma arvan, et me peaksime olema oma lähenemises isegi radikaalsemad, seetõttu teeme ka oma muudatusettepanekud, meil on vaja ka arutelu laiendada, arvestades, et praegune Euroopa Liidu ülesehitus ja kaasrahastusreeglid nüüd läheks kaheksakümne viielt protsendilt kuuekümne kümne viie protsendini vähem arenenud piirkondades ja see avaldaks negatiivset mõju majanduse arengule, sest me teame, et meil on see majanduskasvu pakt ja on palutud sekkumist, mis puudutab ka seda arvutust, kuidas seda puudujääki arvestatakse, miks on komisjon valinud sellise lähenemise siin küsimuses, samal ajal soovit-, arvatakse, et kohalik omavalitsus peaks ikkagi edu saavutama, kuigi protsendimäär on nüüd madalam. kui me räägime investeerimisvahenditest, siis uues programmis tuleb valikutes lähtuda ikkagi ka riskiteguritest, mingit spekulatsiooni ei tohi lubada ja kui meil on erinevad usaldusfondid, investeerimisfondid, siis väga suur roll võib olla erakapitalil. meil peavad olema piisavad tagatised või mingi soodustatud määr e, ja seda pikas perspektiivis. ühisrahastus e, ja muud variandid, soovin teile töös edu, aitäh! suur tänu! see, need olid nüüd variraportöörid, nüüd saavad sõna Reiki komisjoni liikmed, härra Žool kõigepealt, palun oui,. suur tänu, proua juhataja, paar sõna äh, head kolleegid, kõigepealt sooviksin äh, tänada kolleege tehtud töö eest äh, ja tõesti vastab tõele, et see raport äh, koostamine on üks olulisi hetke, äh, olulisemaid hetki meie ametiajal. me oleme pühendunud sellele, et komisjoni ettepanekut parendada ja eelkõige ei tohiks me unustada, millest me lähtume aasta tagasi ei olnud me kindlad, et meil on võimalik ühtekuuluvuspoliitikaga piisavalt ära teha. Need ettepanekud äh, praeguse kavandamisperioodi puhul, kui võrrelda neid muuga, siis öö, äh, oleks tõsine viga äh, väita või teha nägu, et midagi ei ole muutunud Euroopas. meil on vaja tingimata areneda, edasi liikuda Eh, ühtekuuluvuspoliitikaga selleks, et see oleks ka kohandunud tegelikkusega. ning see ühtekuuluvusraport, millest siin mitu korda on räägitud, on näidanud kõiki neid arenguid selle aja jooksul ja välja toonud, et mõningates piirkondades, mida me teame, siis on äh, olnud oluline majanduskasv, samas kui teistes piirkondades on olnud väga tõsiseid raku, raskusi ja neid on tabanud isegi kriisid ja me saame ka näidata, et mitmed piirkonnad on olnud eesliinil seoses uute ettekutsetega, näiteks rändekriis või Brexit Äh, ja muud äh, raskused, mis esile kerkinud on. tahaksin tulla selle juurde, mis minu jaoks oli väga oluline. ja see puudutab, nagu ka kolleegid äh, juba viitasid, neid piirkondi, mis on nii-öelda ülemineku hetkel ja mitmed uurimused on näidanud, et need piirkonnad on maha jäänud võrreldes edasi arenenud, kõige arenemate piirkondadega ja samas näeme, et mingil määral on neile jõudnud järele need kõige nõrgemad piirkonnad viimastel aastatel ja mingil määral on nad sattunud raskustesse selleks, et kasvada ja on sattunud riskide alla ja komisjon on sellega seoses teinud ettepaneku äh, Äh, mingil määral avada või laiendada seda äh, klassifikatsiooni, mis võiksid olla need üleminekupiirkonnad ja ja see võiks olla väga oluline ja samas on ka see vajalik ja tegemist on teemaga, mille osas ma kindlasti pingutan edasi. meil on vaja tagada, et et need piirkonnad saaksid vajaliku toetuse, mis nende oma kasvu tagaksid, mis oleks õiglane ja mis oleks ka kooskõlas väljakutsetega, mis nende ees on, selleks, et vältida mahajäämist või selli-, nagu me oleme juba märganud. ning see, mis puudutab kaasrahastamismäära, siis mõlemad kaasraportöörid on teinud ettepaneku see väiksema suurendamise kohta kui muude piirkondade kohta kuuekümne seitsmekümnelt kuni kaheksakümne viiele kõige raskemate piirkond, vähem arenenud ja ja nelikümmend kuni kuuskümmend viis ja siis ainult viis protsenti nendele äh, ja mina teeksin ettemineku, et just nende üleminekupiirkondade juhul selleks, et oleks see ettepanek seitsekümmend protsenti, mitte kuuskümmend protsenti ja minu arvates oleks see äh, positiivne ja ma loodan, et äh, meil on võimalik äh, saavutada kokkulepe või kompromiss, mis on õigustatud ja õiglane ja üldiselt saaksime edasi liikuda ühtekuuluvuspoliitikaga, mis oleks lihtsam, tõhusaks ja eesmärkidele keskendunud, aitäh! suur tänu, härra Malvinter. Ik zal uh, in mijn eigen taal spreken. suur tänu ja räägin hollandi keeles ma olen natukene pettunud. ühtekuuluvuspoliitika puhul me oleme ajas tagasi liikunud, justkui poleks vaja tõukereforme mitmetes riikides. justkui aeg oleks seisma jäänud ja nüüd me lihtsalt toome tagasi selle finantsvahendi, kuigi iga investeeritud eurot tuleks võimalikult hästi ära kasutada, jääb mulje, et meie oma mõtlemises oleme ka toppama jäänud ja kaasraportöörid oma ettepanekuga lähevad ajas tagasi. kui vaadata peamisi taristuprojekte Euroopas, Euroopa ühendamise rahastu, siis Bulgaarias pro-, härra Novikov, ei ole, kas seal ei ole vaja selliseid investeeringuid, kas te arvate, et lõpuks meil on ühendamise rahastu jaoks eelarve või kas me ei peaks siis proovima iga euroga tõesti väga selget seost omada taristuteenustega. kui ma kuulan nüüd raportööre, jääb mul mulje, et ühtekuuluvuspoliitika puudutab tõukefonde ja territoriaalset ühtekuuluvust ja mina ei näe siin absoluutselt territoriaalset ühtekuuluvust. üritatakse lihtsalt alles jätta see, mis meil praegu juba kehtib. nüüd EFRD ja eest-, juhataja ka mainis seda, kui me tahame seda, siis me peame seda koordineerima. põllumajanduspoliitik, ka, ka komisjon tegi selle kohta e-, ettepaneku kaasrahastus kaheksa kuni viisteist protsenti, justkui alles äsja poleks olnud majanduskriis. me võime äh, ka on liikmesriigilt rohkem nõudnud, mis puudutab majanduskasvu, peaksime seda tegema, et nad võiksid ise sellesse ka rohkem äh, raha äh, sisse panna, kas, äh, kas see on see, millega me peaksime tegelema, küsimus on ju ka turvalisuses, rändes, julgeolekus, me peame ähm, tõepoolest äh, iga euro investeerima niimoodi, et me oleksime konkurentsivõimelised. mulle tundub, et siin praegu ei suhtuta eriti realistlikult. ma näen siin ainult ühte väikest valguskübet selle tunneli lõpus, ma tahan positiivsel noodil siiski lõpetada, nimelt mõlemad kaasraportöörid püüavad keskenduda sellele kaheksakümne viiele protsendile, kliimamuutustega võitlemiseks, see on nende ettepanek, et siis kaheksakümne viie protsendini see tõsta, aga see on tõesti ainukene valguskiir tunneli lõpus, ma tõesti väga pettunud, sest et äh, ma ei näe üldse, et siin raportis leiaks kajastust eelmisel aastal toimunud äh, arutelud, ma arvan, et me astume läbirääkimistes nõukoguga nõrgendatud positsioonil, sest et nõukogu on tegelikult uuenduslikum kui, kui see, mis mulje püüavad jätta kaasraportöörid. härra Van Nistelrooy nüüd veel Regi komisjonist, palun. aitäh, jah siin meie ees on päris suur amps järgmiseks seitsmeks aastaks siin võib filosofeerida, aga asi on ka tegelikult tegelikkuses ja see on väga tähtis, kui me vaatame, mis toimus kriisi ajal. avalikke investeeringuid toetati paljudes riikides ühtekuuluvuspoliitikast ning tekkis seos kadus tegelikkusega. nüüd täna algab Euroopa linnade ja regioonide nädal, vaatasin sotsiaalmeediat ja Juncker on öelnud, et jutt on ühtekuuluvusfondist ja kodanikega uuesti ühenduse võtmisest on väga oluline, et kommunikatsioon oleks parem. nüüd on Euroopa Liidu seminarid, et äh, oluline on siin see lugu, mida me räägime. jah, meil võib olla palju erinevaid finantsinstrumente, mida me muudame, aga kõige olulisem, et need miljardid, et meil oleks ka partnerid. ja ma nõustun raportööridega, käitumisjuhised et kui me vaatame neid partnerluse põhimõtteid, seda tuleks teha palju paremini võrreldes varasemaga. planeerimise tasandil, kõrgemal tasandil tehakse ära palju rohkem võrreldes siis sellega, kui me läheme projektide juurde. regikomisjonis meie delegatsioonil, meil oli kolm külastust ja linnapead ütlesid, et nemad tahavad oma linnad ja külad ühendada ja me võime arutada, kuidas seda ühendada, aga alati on oluline haridus, sotsiaalmõõde, taristu samamoodi, seega kui ma nüüd kuulan ja loen, siis Te võtsite üle komisjoni lähenemise, et ei oleks revolutsioon, vaid oleks evolutsioon, et need head asjad jääksid alles. rahvapartei kuulamisel meil öeldi, et ministeeriumites, regioonides on olukord paranenud nii vanades kui uutes liikmesriikides, piiriülene koostöö on paranenud, meil on selged eesmärgid, nii nagu meil on juba määruses, ega revolutsiooni ei ole vaja. nüüd see vahendite teema. mina arvan, et kui surve eelarvele on nii suur, nelikümmend viis protsenti vähem on ühtekuuluvuspoliitikas siis peaks olema ka liikmesriikidel suurem sõnaõigus, kuidas nad seda raha kulutavad. kui raha on vähe, tuleb paremini planeerida liikmesriikidega, suhelda re-, regioonide ja linnadega, anda neile suurem sõnaõigus. omnibussi määruse puhul osaliselt me seda juba kasutasime ja nüüd on meil vaja veel konkreetsemaid meetmeid, võib-olla suuremast paindlik, suuremat paindlikkust ja vaatame, kuidas seda muudatusettepanekutes käsitletakse, aga üldiselt ma olen väga rahul sellega, mida tutvustati, see on stabiilne. see ei näe ette palju, liiga palju uut, kõik on selge teadmistepõhised eesmärgid, mis nüüd on paika pannud, on väga, pandud, on väga selged ja tuginevad sellele, mis meil oli ka eelmisel perioodil. seega ärgem nüüd kaotagem aega lähinädalatel, ma nõustun ka Konstantsiga, et me peaksime hääletama detsembris meil ei ole vaja täiendavaid kohtumisi, et see töö nüüd ära teha, aitäh. suur tänu, kolleeg Bresson, palun. Grazie, president eh.. aitäh. alustuseks paluksin natukene täiendavat aega muudatusettepanekute esitamiseks. ma saan aru, et tähtaeg on väga lühike, aga selleks, et ma tõesti saaksin kõike lugeda ja mõtteid sõnadesse panna, tahaksin natukene lisaaega, kui vähegi võimalik. nüüd, kui seda teemat vaadata, siis ka mina tahaksin tänada kaasraportööre. Nad on teinud väga tähtsat tööd ja ma tean, et see töö oli väga keeruline, see määrus on keeruline. nüüd tulles tagasi selle juurde, mida meie kolleeg härra Van Miltenberg ütles, meil on vaja kaasajastada oma strateegia, mitte ainult ühtekuuluvuspoliitikas, vaid ka mujal investeeringud, suhetes, Euroopa Liidu investeerimispoliitikas. ettepanekud on üsna huvitavad, keskendutakse rohkem peamistele eesmärkidele, eesmärkidele, mida meie oleme saanud arutada see puudutab ka heitmete piirmäärasid. seega poliitika eesmärgid on ajaga kooskõlas. see võtab ka kriisiaegu Euroopa Liidus, majanduskriisi ja taasarengut. siin pannakse paika reeglid nende fondide kasutamise kohta. seda kõike silmas pidades on oluline meenutada, et head seadused on vanad seadused. see ei tähenda seda, et kui me midagi muudame, tegelikult ka olukord paraneks, sellepärast et seda määrust peavad riigid ja kohalikud omavalitsused hakkama ellu viima ja lõppkasutajad ei pruugi tingimata alati näha asju samamoodi kui me liiga palju ei muuda, siis võib-olla õnnestub meil programmi integreerida uusi aspekte. muudatused ja olukorra paranemine ei pruugi olla sünonüümid, nüüd kui me vaatame kaasrahastust ja seda langevat trendi, siis see on päris keeruline olukord, sest riigid ilmsesti peavad nüüd selle vahe kinni maksma. aga ei tohi unustada, et kriis ei ole kõikide riikide ja piirkondade jaoks lõppenud, mõned alles tegelevad kriisi tagajärgedega ja ei suuda leida seda viitekümmet või kuutekümmet protsenti kaasrahastust või kolmkümmend viis protsenti vähem arenenud piirkondades mis on jätkuvalt vaesed, sest majanduskriis on halvenenud, nad ei ole suutnud veel sellest kriisist täielikult välja tulla. seega jah, liikmesriigid võivad rohkem rahastada, aga kaasraportööride poolt oli hea valik muuta see mittekohustuslikuks ma nõustun ka sellega, et regionaalarengu fond on ühe määruse all ning EFRD pan-, läheks ka sinna alla. küsimus ei ole ainult põllumajanduses, see on väga suur muudatus ka need piirkonnad peavad loomulikult suutma ära kasutada kõiki neid võimalusi, mis on ette nähtud mägistele piirkondadele. selle vilju me ei ole saanud veel maitsta, viimasel korral oli see üldprogrammi all. ja kui see nüüd jälle välja võetakse, siis see oleks väga suur kultuuriline tagasisamm. seega seda mitme programmi fondi ei kasutatud piisavalt, oleks hea, kui järgmises programmiperioodis kasutataks seda rohkem. see on hea võimalus, kuidas regionaalpoliitikaga edasi liikuda, mitte tagasi. nüüd äh, proua Kreel ja härra Novakov. proua Kreel seda juba teab, teie härra Novakov võib-olla mitte, aga ma nõustun esimehega siin. kui, kas on võimalik kasutada tõukefonde InvestEU osas? siin on vabatahtlik lähenemine ja kuna see on vabatahtlik, siis need piirkonnad, kes tahavad seda või hakkavad seda kasutama, oleks hea tagada see nii, et sellised piirkonnad saaksid sellest ka kasu. aga seda punkti alles arutatakse. aga siiski mul tekib üks küsimus kas ainult need, kas need on ainult tõukefondid, mis ei ole seotud siis InvestEU-ga, sest teised oleksid nagu kultuurifond ja nii edasi. ma ei ole kindel, kas sellel on negatiivne mõju, sellest võib olla ka kasu, kui me räägime tõukefondidest ja regionaalpoliitikast. samamoodi sotsiaalfondide puhul, kui me räägime investeeringutest taristusse, võib-olla saab sellest uuest lähenemisest InvestEU kasu lõigata, see peab olema kooskõlas esialgse mõttega, mis oli see Junckeri investeerimiskava. käisin praegu selle mõtte välja, mul ei ole veel lõplikku seisukohta ja hetkel alles analüüsin kõike. mina usun, et tegemist on väga heaks lähtepunktiks ja meie komitee kindlasti peab olema vapper, sest ühtekuuluvuspoliitika on praegu rünnaku all ja ma usun siiski, et see on kõige olulisem poliitika, mis meil on, et äh, vähendada ebavõrdsust ja see on regioonide arengut silmas pidades nii oluline mitte et nad ei suudaks ise neid eesmärke täita. aga nii suudavad nad seda teha seotult, kasutada innovatsiooni ja see on tõesti väga oluline sammas, kui me vaatame, milliseid poliitikavõimalusi me saame kasutada ja seetõttu see rahastus peab ka neid eesmärke toetama ja seetõttu ma nõustun selle mõttega, et seda kõike tuleb rahastust silmastades ka arvesse võtta, härra Hetman, palun. suur tänu, teen lühidalt. kõigepealt suur tänu kaasraportööridele, sellepärast et nad on teinud väga palju tööd ja tõesti tööga on kaasnenud ka palju positiivset. teiseks ma nõustun ka sellega, et meil on vaja evolutsiooni, mitte revolutsiooni praegu ühtekuuluvuspoliitikat. me peame teatud muudatustega edasi minna, sest kõik, kes me siin oleme, me mõistame, et teatud probleeme on, mitte ainult viimastel aastatel, vaid üldse rahade kulutamisega ja siin on vaja evolutsiooni, sellepärast et mis juhtub pärast revolutsiooni, te ju teate kõik seega ma olen väga tänulik nende mõtete eest ja ma arvan, et vastupidiselt mõningatele teistele, ma arvan, et minu arvates kiire töö on olemas ja kui me vaatame ka tulevasi kasusaajaid, siis nii, see ongi õige lähenemine, sellepärast et mida kiiremini meie tuleme välja selle määrusega kasusaajatele, seda varem on nemad sellega kursis ja seda parem see kõigile on. see puudutab ka Euroopa Liidu eelarve täitmist, väikeprojekte kohalikul tasandil, läheksin isegi kaugemale ja ütleksin, et meil on parem, kui meil on dokument, mis ei pruugi olla täiuslik, aga mis oleks kodanike jaoks toimiv, see on parem kui see, mida me siin viimistleme kuude kaupa ja venitame ja lükkame edasi seda elluviimist, sest eh, muidu uus parlament hakkab arutama, kas ühtekuuluvuspoliitika on üldse õige asi, sest viivitusi on nii palju. üks teema, millega ma ei nõustu tingimata, on see N pluss kaks elluviimine selle N pluss äh, kolme asemel. minu kogemus on näidanud, et see ei pruugi olla õige lähenemine, sellepärast et N pluss kolm on kasulikum, eriti suurte kestvate investeerimisprojektide puhul, millega kaasnevad suured kulud. eriti nende elluviimise lõppfaasis. nüüd, kui me lähme tagasi N pluss kahe juurde, siis sellega võivad kaasneda soovimatud mõjud, näiteks kunstlik projekti jagamine lühemateks aegadeks. ja teiseks võib-olla mõjub see halvasti innovatsioonile, sellepärast et innovaatilistel projektidel on vaja elluviimiseks rohkem aega, selleks et saavutada innovatsiooni mõju laiemal skaalal ja lühikese aja jooksul see ei pruugi olla võimalik ja veel üks teema, mis on ka juba tõstatatud, mainin lühidalt, nimelt kaasrahastuse kärpimine kaheksakümne viiest protsendist seitsmekümne protsendini vähem arenenud piirkondade puhul kui eesmärk oli, et ettepanek ja riigi kaasrahastus tagab parema täitmise liikmesriigi tasandil suurema omanditunde, siis ilmselt pettute, sellepärast et see meede ei pruugi toimida nii, nagu plaaniti. eriti tuleb meeles pidada, et praktikas see kaasrahastus on veelgi piiratum, seda piiravad teised määrused nagu riigiabi ja praegu on maksimaalne kaasrahastus kaheksakümmend viis protsenti, siis tegelikult on see kuuekümne viie protsendi juures. seega nüüd võib juhtuda nii, et kui muuta see seitsmekümne protsendini, siis tegelik kaas, kaasrahastus on lihtsalt üle viieteist protsendi ja selle tulemusena tekib takistus paljude projektide jaoks, mis muidu oleks nõrgemates piirkondades ellu viidud. seega tuleb veelgi rõhutada, et meil on vaja finantsvahendite kasutamist veelgi lihtsustada, vähemasti minu arvates. kordan üle parem, kui meil on dokument, mis ei ole küll täiuslik, aga see on kasutatav juba varem, et seda saaksid kasutada kõik, kes plaanivad seda raha kasutada. kui reeglid on lihtsamad ja paindlikumad ja otsuste langetamine on kõige madalam võimalik konkreetses liikmesriigis, seega isegi kui see ei ole täiuslik, on see igal juhul edukam, aitäh. suur tänu. Äh, härra Olbricht, palun. suur tänu, kõigepealt tahaksin vabandada, et võib-olla kordan juba varem öeldud, aga tahaksin omalt poolt tänada raportööre, aga mitte sümboolselt, nagu tavaliselt tänuks on alati neid tänada, aga minu arvates on teie ees täiesti uut tüüpi väljakutse, sest peate ette valmistama midagi ajal, kus poliitikat kavandatakse muuta, tegemist ei ole tavapärase töökorraldusega, vaid komisjoni ettepanek on öö, äh, ümberkorraldusi tegev ja kogu austuse juures pean ma ütlema, et ma ei ole nõus sellega, et nõukogu on kaasaegsem, miks sellepärast, et nõukogus on äh, väga selge lõhe, osa nõukogust näitab, et äh, riigid leiavad, et ainus võimalus kaasajastamiseks ja innovatsioonidel on läbi ühtekuuluvuspoliitika ja see on ainus reaalsus ja me äh, Nad tajuvad, et see käib ainult läbi ühtekuuluvuspoliitika, samas Holland, Taani, Rootsi tegelikult ei taha ühtekuuluvust üldsegi Nad tahavad eh, ühtekuuluvust suruda eh, nii-öelda vaesematele riikidele peale. ma kohtusin suursaadikutega, nemad tulid minu juurde nendest riikidest ja nad ütlesid mulle, et MFF-i raportöörina oleks meile parimaks lahenduseks null ühtekuuluvuspoliitikale netomaksjatele ja tsiteerin neid, et meil ei ole vaja ühtekuuluvuspoliitikat, ma tean, et see on läbirääkimiste seisukoht, mis hiljem kujuneb teistsuseks, aga ettepanek on, et rohk-, enam arenenud riigid ei soovi üldse näha ühtekuuluvuspoliitikat, vaid tahavad, et see puudutaks ainult vähem arenenud riikidele. komisjoni seisukoht on teistsugune, ühtekuuluvuspoliitika peaks puudutama kõiki ja selleks teevad nad ettepaneku kriteeriumi muuta ja sellepärast härra Žulov rääkis üleminekupiirkondadest, sest see on äh, see muudatus ja see on täiesti vastupidine. ta ütleb, et ühtekuuluvus peaks puudutama kõiki, võib-olla vähem nendele, kes on äh, enam arenenud ja rohkem ülemineku riikidele, aga igal juhul, et see puudutaks kõiki ja sellepärast see ühtekuuluvuspoliitika ei puuduta mitte neid, kes vajavad raha, nii nagu varasemalt kuulates komisjoni ja nõukogu, siis on väga selge, et erikohtlemine uute liike puhul erinev, ühtekuuluvuspoliitika on nüüd teistsugune ja see on see probleem, sest nad teavad, et see erikohtlemine on lõppenud ja küsimus on lihtsalt selles, kuidas selleks valmistuda. ma mõistan seda, aga oht on selles, et netomaksjad äh, suruvad ühtekuuluvuspoliitika traditsiooni, äh, antakse see vaesematele, kes saavad ehitada mõned teed ja veidi tehnilist taristut ja seega on võimalik kiiremini innovatsiooni teele liikuda ja see on tõsine probleem. ja ma arvan, et seda peaks vältima, sest äh, ühtekuuluvuspoliitika spetsiifika ei ole mitte raha, vaid äh, jagatud äh, korraldus, äh, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika otsi-, ehk siis kaasvastutuse jagamine, kaasrahastamine, kogu poliitika ühine haldamine ning loomulikult liikmesriikide anda võimalus muuta olukorda ja just sellepärast, kui me rääkisime ühissätete määrust, siis ühtekuuluvuspoliitikalt raha võtmine ei ole lihtsalt raha eemaldamine, vaid ühise korralduse eemaldamine. kui me võtame sealt valdkonnast raha või riiklikest ümbrikest näiteks ühte Euroopa ühendamise rahastust ja võtame seda sealt, kus ei ole tegemist ühise korraldusega. ehk siis eesmärgiks on raha välja võtta ja minu arvates see on see võimalus eemalduda varasemast lähenemisest, nii sama puudutab ka InvestEU, sest sealt äh, raha välja võtta, miks see on vabatahtlik, kõik teavad et üritatakse valida lahendus, mis on lihtsam, investeeriu oleks lihtsam, sest see oleks ilma riigiabita. miks mitte muuta ühtekuuluvuspoliitikat ja miks avada uks millegile, mis on lihtsam? ja ma arvan, et ühissätete määrus peaks reageerima sellele, kas me tahame, et Euroopa poliitikas oleks see oli ebatraditsiooniline ja mitte ajalooline poliitika, vaid poliitika, mis lähtub väga spetsiifiliselt ühest meetodist ehk siis ühiskorraldusest, kas seda tahetakse näha või mitte. järgmiseks sisuline külg. mida me tahame selle ühise korralduse raames, kas me tahame rohkem innovatsiooni? kui kuulata linnade esindajad, siis Eurocities esindaja ütles, et nemad ei leia, et see ei ole nende probleem, et see ühtekuuluvus tuleks, nemad tahaksid, et oleks vahendeid selleks, et korraldust äh, ja see on tõeline probleem ja kindlasti toimub meil mingisugune arutelu ühtekuuluvusfondist äh, äh, rahade, rahade ümberpaigutamisest Euroopa ühendamise rahastusse. küsimus ei ole mitte ainult sealt võtmisega, vaid selles, kuidas seda võetakse ja mis siis saab InvestEU-st ja kordaksin seda, mida ma varem olen öelnud, ma ei suuda ette kujutada, et raha võetakse riiklikust ümbrikust ilma selle võimaluseta InvestEU-s, sest kui seda ei ole, siis see raha lihtsalt jagatakse erinevate poliitikate vahel, võetakse riiklikest ümbrikest ja suunatakse ümber teistesse poliitikatesse. minu arvates ühissätete määrus on baasdokument selles osas, mil määral me juba järgime komisjoni selle poliitika muutmisel ja kom-, ja minu arvates raportöörid üritavad leida kompromissi, kuidas mitte revolutsiooni põhjustada, aga ma arvan, et äh, keerulisest vestlusest me ei pääse ja minu arvates peaks see aset leidma niipea kui võimalik, mitte sellepärast, et meil on vaja kiiret lahendust, vaid meil on vaja kiiret seisukohta, parlamendi seisukohta, olla valmis aruteludeks, uuteks võimalusteks ja tahtsin lihtsalt öelda, et äh, meie komisjonis ei tohiks me kasutada niinimetatud vana poliitika või traditsiooniline poliitika, sest kui me seda kasutame, siis see tähendab, et see on vanamoeline ja ajast maha jäänud, nii see ei ole. tegemist on väga olulise meetodiga ja see on äh, väga tähtis Euroopale. ja viimasena saab sõna härra Boltšak paní předsedkyně, já bych... suur tänu, proua juhataja. kõigepealt vabandan, et ma nii hilja saabusin, mul olid varasemad kohustused. kõigepealt sooviksin tänada raportööre tehtud töö eest, neil oli väga tõsine väljakutse kompromissi saavutamisel seoses eelseisvate valimistega Euroopa Parlamendis ning arvestades ka uusi väljakutseid ühtekuuluvuspoliitika puhul. seda laiemalt, seega aitäh. ja kahtlemata toob uus lähenemine kaasa lihtsustamist ja reeglite ütlustamist aga tahaksin küsida, võib-olla keegi on juba küsinud, kas määrus on piisavalt kasutajasõbralik. minu jaoks on oluline see, et äh, saavutataks äh, midagi nende toetuse saajate osas hetkel on veel mitmeid äh, kasutuid äh, protsessi, et äh, näiteks EAFRD, millest siin räägiti, maapiirkondade osas, mida me tihtipeale nii-öelda tuhkatriinu osasse jätame, on meil vaja veelgi enam lihtsustamist, tõeliseid tõhusaid meetmeid selleks, et tagada, et need ähm, äh, piirkonnad, äh, mis on raskesti asustatavad, äh, ei kaotaks oma elanikke veelgi enam, nagu mägised piirkonnad ja muud sellised. mina olen pärit äh, piirkonnast, kus naabriks on Slovakkia ja kaks ametiaega vastutasime väikse omavalitsuse eest ja kui ma võrdlen halduskoormust ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajandustoetuste puhul, siis eh, ei ole need eh, võrreldavad. ja sellepärast peamegi me survestama eh, komisjoni, kellel on oluline roll täita, selleks, et see peaks olema veelgi lihtsam. nüüd, mis puudutab rahalisi eraldisi, siin on väga suur erisus äh, teatud piirkondade puhul, kui nad jõuavad äh, enam arenenud äh, riikide hulgas, siis nende rahastamine võib väheneda ja see puudutab ka N pluss üks ja N pluss kolm reegleid. Tšehhi Vabariigi puhul võib äh, toimuda järgmine, et äh, et kõik see leiab aset ühe aasta jooksul, praegune periood lõpeb N pluss kolmega ja uus N pluss kahega ning selle tulemuseks on see, et ühe aasta jooksul on vaja vahendid kasutusele võtta seda ühe aasta jooksul ja see ei puuduta mitte ainult Tšehhi Vabariiki, aga ka Poolat ja Slovakkiat, aga samas ei ole meil piisavalt haldussuutlikkust äh, selleks, et kõiki neid projekte kavandada. ja võib-olla peame mõtlema üleminekuperioodile pärast esialgset äh, ajakava. selleks, et N pluss kolm uue kavandamisperioodi alguses kehtiks ja lõpetuseks tegemist on keerulise olukorraga tööturul. mitmed eksperdid töötavad äh, erasektoris ja ei ole aktiivsed avalikus sektoris või äh, Euroopa tasandil, nad on eraprojektidega ka hõivatud. ning uue kavandamisperioodi alguse kontsentratsioon võib endaga kaasa tuua olukorra, kus meil ei ole piisavalt inimesi selleks, et äh, piisavalt uusi projekte käivitada kindlasti puudutab see paljusid liikmesriike aga kui tööhõivetus on äh, vähem kui viis protsenti, siis võib see tõestada haldussuutmatust põhjustada. suur tänu. see oli nüüd viimane sõnavõtt äh, Riigikomisjonist ja nüüd annaksin sõna meie külalistele. kõigepealt Javier Dosorit, kes esindab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, palun ma räägin hispaania keeles. En primer lugar que muchas gracias por la invitación que permites. sooviksin teid äh, tänada võimalduse eest oma arvamust avaldada meie organisatsiooni nimel ja aitäh kogu selle koostöö eest, äh, mis me on aset leidnud Euroopa Majandus-Sotsiaalkomitee ja Euroopa Parlamendi vahel MFF-iga seoses ma arvan, et see koostöö tähendab, et me saame äh, koostada ühisseisukoha. mina olen CPR-i ehk siis ühissätete määruse raportöör ja olen siin Stefan Mülleri äh, nimel, kes on äh, tööandjate rühmast üks aspekt, mida me oleme tähele pannud, puudutab seda, et on põhimõtteline äh, üksmeel teksti osas, kuigi on äh, mõningate rühmade vahel era-, erinevusi meie organisatsioonis, siis tahaksime alustada sellest, et me ei ole nõus mingisuguste kärbetega ühtekuuluvusfondi see kolmkümmend kuus miljardit, äh, sellesuunane kärbe on kahetsusväärne, eriti arvestades olukorda mitmetes Euroopa piirkondades pärast majanduskriisi. me oleme näinud ähm, loomulikult ka selle sotsiaalseid tagajärgi, poliitilisi seisukohti võetakse vastu, kus isegi Euroopa Liidu allesjäämine on küsimuse alla seatud nüüd, äh, mis puudutab ähm, Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja muid uusi põhimõtteid, siis äh, äh, sellesuunaline rünnak on väga problemaatiline rääkisime sellest, kas on võimalik ümber paigutada vahendeid Äh, invest EU-sse. ja investeeringud vähenevad, aga tegelikult on meil äh, vaja enam, mitte vähem investeeringuid. ümberpaigutame Invest EU fondi peaks äh, tegelikult oleks loogiline vastupidi, et InvestEU oleks suunatud regionaalfondi, mitte vastupidi. me leiame, et meie lähenemine on sarnane äh, parlamendiga selles osas, mis puudutab seda summat ning seda, et äh, see summa peaks olema sama kui eelnevas kavandamisperioodil. mis puudutab nüüd konkreetseid äh, teemasid ühissätete määruses, siis me oleme nõus sellega, mida öeldi muudatuste kohta, mida on vaja teha selleks, et tagada paindlikkus, tõhusus, lihtsustamine ja samuti nõustume me ka sellega, mis puudutab mitmetasandilise juhtimise teemat, aga tahaksime äh, rääkida sellest, mis puudutab käitumisjuhendit, siis siin on äh, oluline eriarvamus, mis puudutab äh, Business Europe'it ja Ametiühingute Liitu selles osas, mis puudutab dialoogis osalemist me leiame, et see vajaks äh, tähelepanu, äh, et tegemist peaks olema mm, siduva lähenemisega, veel paar aspekti. jah, te olete rääkinud väga paljudest teemadest, mida ma tahaksin äh, mainida seoses meie arvamusega. mis puudutab makromajanduslikku tingimuslikkust, siis äh, ja väga ranget tõlgendamist, siis äh, sellega me ei saaks nõustuda. veelgi enam, me ei nõustu ka selle äh, N pluss kolm ja N pluss kaks äh, aspektiga, mis puudutab kaasrahastamist, siis meil on vaja siinkohal rohkem paindlikkust kui üldist lähenemist, eriti mis puudutab äh, seda, mis äh, puudutab ülemineku riike, kus see mõjutaks äh, liiga laialt äh, olukorda. nüüd, mis puudutab spetsiifilisi instrumente, äh, strukturaalseid probleeme ja mägipiirkondi, siis me oleme nõus nende jõupingutustega, mida on tehtud selleks, et tagada, et EAFRD oleks sellega seotud ja enne lõpetamist veel üks äh, asi. me ei ole nõus sellega, et artiklis seitse, kus ei ole viidet äh, või kus viidetakse teatud muudatusi, mis puudutavad kestlikku arengut, mis on sealt välja võetud Need on loomulikult artiklis kuuskümmend seitse olemas, aga meie tahaksime eh, näha, et oleks viidatud ka eh, teatud panustele, eh, mis peaksid olema selgelt välja toodud, et see tõesti annaks märku sellest, et kõik vajalikud sammud on tehtud kuna toimub vahendite vähendamine ning ka see sidumine Euroopa ühendamise rahastusega, me ei ole vastu sellele, et neid vahendeid kanda, kui äh, vahendite mm, väärtus jääb samale tasemele. ehk siis, kui need kantakse üle InvestEU-sse ühtekuuluvusfondist, siis oleks tege-, see problemaatiline, kui see tooks kaasa endast vahendite vähenemisega me ei ole ümberpaigutamise vastu, aga samas, kui, kui see vahendite väärtus jääb piisavalt suureks, aitäh. aitäh, see oli väga kasulik äh, arvamus, aitäh, et tulite siia ning suur tänu hea koostöö eest äh, äh, teie organisatsiooniga proua Marini regioonide komitee Eh, esindaja kahjuks ei saanud ehm, siia kohale tulla täna ja nüüd me jätkame Euroopa Komisjoni. palun. suur tänu, juhataja. ja suur tänu ka mõlemale raportöörile, kes on ära teinud tohutu suure töö väga lühikese aja jooksul. tõepoolest, nagu on ka välja toodud, siis me peaksime andma endast parima, et meil oleks võimalikult palju õiguskindlust tagatud äh, asutustele ning toetuse saajatele koha peal. ja samuti tuleks vältida seda, et tekivad viivitused, nagu need on tekkinud praegu käimasoleval programmeerimisperioodil ja tahaksin rõhutada, et äh, siin on tõesti tegemist jõupingutusega, mida peavad tegema Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon koos. tahaksin rõhutada ka seda, et me tervitame väga seda, et äh, raportis on keskendutud äh, teatud konkreetsetele küsimustele, mille osas on võib-olla vaja läbi viia muutusi, me ei pruugi olla kõiges ühel nõul, aga ma arvan, et see on hea lähenemine. ja ma loodan, et aruteludes parlamendis ka jääb valdavaks selline lähenemine, sest et äh, kui ähm, esitada liiga palju muudatusi korraga, siis see kindlasti ei aita läbirääkimiste käigule kaasa. nüüd ma tahaksin äh, öelda ka seda, et ma toetan väga seda, e-, et siin soovitaks, siin raportis ei, ei soovita ja ma rõhutan just nimelt ei soovita lahjendada ähm, siis mõistliku majandusliku või äh, ähm, eelarve majandamise põhimõtteid. väga oluline, et et tagada aruandlus, tegemist on ikkagi Euroopa maksumaksja rahaga ja noh, loodan, et ka siin Euroopa Parlamendis on toetus äh, komisjoni äh, sellisele ähm, lähenemisele, sest me oleme ju ka kuulnud äh, hääli, mis soovivad veelgi suuremat lihtsustamist, aga ma arvan siiski, et see raha ei peaks täiesti tasuta tulema nii et mul on hea meel, et äh, siin on meie lähenemised äh, ühtsed. ma tahaksin tulla kolme-nelja küsimuse juurde, mis on arutelus tõstatunud. kõigepealt, mis puudutab majanduse reforme ja investeeringuid, mida toetatakse ühtekuuluvuspoliitikast. me mõistame, et need kaks protsessi tuleb tõepoolest üksteisele lähendada. ja ma tuleksin ka selle juurde, mida ütles härra Olbrecht äh, ühine majandamine, see, kuidas me neid vahendeid jaotame, see on suurepärane võimalus, sest see võimaldab tagada kõigil tasanditel omaluse, et ähm, tõepoolest äh, ka reformimise eesmärk saaks täidetud ja ma arvan, et see pakub ka Euroopa semestri sees võimaluse keskenduda rohkem piirkondlikule mõõtmele, sest me teame, et seni on see unarusse jäänud ja samuti äh, keskendutakse investeeringutele ja räägitakse mitte ainult struktuurireformidest. ma arvan, et see võimaldaks regionaalpoliitika tuua rohkem majandusliku või majanduse korralduse arutelu keskmesse, millest oleks kasu keskpikas, pikas perspektiivis. ma tahaksin tulla ka InvestEU teema juurde, siin toodud mitmeid argumente, aga ma tahaksin välja tuua paar aspekti, mida tahaksin taas rõhutada. tegemist ei ole vahendite ümberpaigutamisega, tegemist on panusega ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide elluviimisse. mida see konkreetselt tähendab? see tähendab, et liikmesriik võib äh, siis vabatahtlikult äh, panustaja InvestEU-sse ja allkirjastab selleks lepingu, kus on ka selgelt välja toodud, millistel tingimustel, millisteks eesmärgideks neid vahendeid kasutatakse. kui liikmesriik näiteks soovib, et vahendid jaotatakse teatava võtme kohaselt erinevatesse piirkondadesse riigis, peab äh, partner, investeeringupartner, äh, kes iganes see ka ei oleks, äh, Äh, seda austama. ja me arvame, et selline lähenemine pakub palju eeliseid, mis puudutab riski katmist, mis puudutab finantsvõimendust, mm, ka halduskoormust ning mastaabi säästu. ja kui see ei toimi, kui rakendav partner ei suuda tulemusi saavutada, siis on võimalik lihtsalt raha tagasi küsida liikmesriigil, liikmesriigil on see võimalus. ja seetõttu me arvame, et äh, on hea, et see võimalus olemas on, keegi ei ole kohustatud seda kasutama, aga jällegi tegemist ei ole ümberpaigutamisega, vaid see on lihtsalt viis teisel moel saavutada ühtekuuluvuse eesmärke. siis ähm, Maaelu Arengufond, see, sellest on ka äh, räägitud äh, siin komisjoni ettepaneku kohaselt peaksid kaks eh, maaelu ja põllumajanduse arengufondiga eh, või tähendab, eh, maaelu ja põllumajanduse arengu tegelevad fondid üksteisele lähendama. ja see tähendab, et me liiguksime pigem tulemuslikkusel põhineva lähenemise poole, mitte enam vastavuse kontrolli või siis vastavuse kontrolli asemel ja selleks ähm, ongi siis komisjon ette näinud, et nende fondide tingimused tuleks läbi rääkida ühtses raamistikus. ma mõistan, et Euroopa Parlamendil on teistsugune arvamus, aga tahan lihtsalt selgitada, miks me oleme sellise ettepaneku teinud. ja kui lubate veel paar sõna kõigepealt käitumisjuhise osas see käitumisjuhend, mis praegu kehtib, ei ole ilmselt ideaalne, oleme nõus. aga olles seda öelnud, on ka põhjus, miks me oleme öelnud, et me ei soovi praegust määrust tühistada. miks me seda ei soovi, on see, et see partnerlus ja see on ju ka sätestatud, kuidas see toimima peaks et see oleks paigas, kui me hakkame arutama liikmesriikidega järgmise põlvkonna projekte ja see algab kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kevadel, see arutelu, ehk siis nelja-viie kuu pärast hiljemalt. kui me praeguse käitumisjuhendi lihtsalt ähm, tühistame ja hakkame ootama järgmist, mis kindlasti on siis põhjalikum ja kvaliteetsem, siis mina väidaksin, et ka praegu Äh, praegu kehtiv köitmisvahend tegelikult on kvaliteetne ja kui me selle nüüd tühistame, siis see tähendaks, et meil ei oleks vahepeal mitte midagi, mis sunniks liikmesriike reeglitest kinni pidama. seetõttu me oleme langetanud teadliku otsuse mitte näha ette uus artikkel uue käitumisjuhendi elementide kohta, vaid äh, vaid lihtsalt äh, jätta kehtima praegu kehtiva käitumisjuhendi reeglid, kuniks algavad arutelud. nüüd, mis puudutab suurprojekte, siis äh, te teate, et meie ettepanek on need välja jätta me arvame, et suurprojektide puhul võib rohkem loota liikmesriikide süsteemidele, kuid olles seda öelnud, me oleme ettepanekust tugevdanud komisjoni rolli, mis puudutab projektide valikukriteeriumite äh, seiret. niisiis, komisjon võib äh, igal liikmesriigil paluda esitada äh, projektide valikukriteeriumid kommenteerimiseks. selliste sätete kaudu me soovime tagada, et meil oleks piisavalt kvaliteetsed projektid ja lõpetuseks, nagu te teate, me oleme ka siia sisse toonud uue kontseptsiooni, strateegilise tähtsusega tegevused. ja see puudutab kõiki projekte, ärge unustame, suurprojektid üldiselt äh, hõlmavad ainult transpordi ja keskkonnavaldkondi ja toetusi, aga siin me võtame hoopiski äh, laiema lähenemise ning seirekomitee antud juhul siis äh, jälgiks nende projektide edenemist. seetõttu me äh, arvame, et ei ole vaja sellist äh, teisest projektide taset, mis oleks siis suurprojektid, vaid piisab neist strateegilise tähtsusega projektidest. ja sellega ma praegu lõpetaksingi, hea meelega vastan teie küsimustele. suur tänu aitäh kõigi nende kommentaaridest. tundub, et tulevased arutelud hakkavad olema väga põnevad. palun, proua Kreel, teeme sõna. jah, ma ei äh, hakkagi püüdma kõigile kommentaaridele vastata, mis äh, kolleegide suust kõlasid, meil ei ole kaugeltki piisavalt aega selleks ja ka äh, vaariraportööride koosolekul saame neid küsimusi veel arutada. ma tahaksin aga tulla selle kommentaari juurde, mille tegi Jan Albrecht. tõepoolest, vahel on, ei ole ühtekuuluvuspoliitika lihtsalt lihtne, sest me oleme teadlikult otsustanud, et eelarve täitmine ei ole korraldatud komisjoni ja liikmesriikide poolt, vaid tegemist on poliitikaga, mida viiakse ellu piirkondade, kohalike omavalitsuste, linnadega koostöös. ja ma arvan, et kogu kriitika juures, mida muidugi võib väljendada ühtekuuluvuspoliitika aadressil, oleme siiski aastakümneid väga erinevates tingimustes nii üleüldisel kui ka piirkondades hästi hakkama saanud. ja ma ütleksin, et iga euro, mida, mis kasutatakse ära ühtekuuluvuspoliitikas, äh, toob ikkagi kolm kuni neli eurot investeeringuid piirkondadesse InvestEU puhul muidugi tuleb veel uurida, mis selle tulemused on, aga äh, see Junckeri EFSI plaan, kus pidi tulema seitseteist eurot ühe euro kohta, noh, see oli küll äh, siiski kena PR-jutt, mitte reaalsus. ja ajal, kus ühest küljest tuleb mõelda selle üle, kuidas korraldada tulevikku vaatavat jätkusuutlikku arengut nii sotsiaalses äh, kui ka territoriaalses kui ka ühtekuuluvuse mõttes. ja, ja võttes arvesse kodanike äh, usalduse kadu Euroopa Liidu arvama, et see vanamoodne lähenemine ühtekuuluvuspoliitikas on mõistlik ja ma arvan, et tõepoolest äh, on mõistlik äh, kaitsta seda ühtekuuluvuspoliitikat, tegelikult see ei ole vanamoodne, vaid see on võimalus inimesi, kes äh, elavad Euroopa Liidus, äh, et neile siis ka näidata, mida on võimalik Euroopa Liidu vahenditega ära teha. muidugi, kui me teeme selliseid ettepanekuid et et äh, siis Põllumajandusfond tagasi katusmäärusse tuua, siis äh, see on, äh, selgelt see vajab arutelusid regikomisjonis, see on ju kõigile osapooltele selge, aga need arutelud ju käivad, ega siis ei ole niimoodi, et me ei räägiks oma kolleegidega põllumajanduskomisjonis. ja kas nüüd N pluss kaks või N pluss kolm on mõistlikum äh, või millised peaksid olema kaasrahastamismäärad. jah, need on see küsimused, aga ma arvan, et N pluss ühe, N pluss või tähendab N pluss kahe, N pluss kolme puhul on meil päris head ettepanekud. ja me ei tohi ka unustada, head kolleegid, te olete ju kõik kogenud regionaalpoliitikas. mitte ükski liikmesriik ei hakka mõtlema uue Ähm, toetuste perioodi üle ja selle projektide üle, enne kui eelmine ei ole lõppenud, nii et äh, siin tuleb tõesti mõelda, kas ei oleks võimalik äh, võimalikult vähese halduskoormusega tagasi tulla N pluss kahe, N pluss kolme juurde. mis puudutab kaasrahastamismäärasid, siis mina olen nõus iga kolleegiga, kes soovib seda suurendada, aga siis on meil vaja ka äh, seda eelarvet, mida parlament sööb, sest kui meil on sellised kaasrahastusmäärad, mis võtavad arvesse iga piirkonna olukord eraldi, et, et iga erineva olukorra jaoks on olemas eraldi määr, siis ma arvan, et meil õnnestub ainult üsna väheseid projekte rahastada. ja muidugi ma soovin, et ühtekuuluvuspoliitika oleks tulevikus väga tõhus ja just sellepärast me ju soovimegi, et eelkõige koostöö Invest EU Horizon Europe'iga, Euroopa ühendamise rahastuga toimiks, aga mitte sellisel viisil, et me paigutame vahendeid ümber ja ma ikkagi nimetaksin seda vahendite ümberpaigutamiseks. me peaksime pigem püüdma neid erinevaid fonde ühendada ja tõepoolest kõik liikmesriigid ei vaja tohutuid investeeringuid äh, või tohutuid äh, taristuprojekte. seda vajavad eelkõige need riigid, kes on äh, viimastena liitunud Euroopa Liiduga. Nende jaoks peab see siiski olema võimalik, ma veel mäletan, et Poolaga seoses oli väga suur arutelu selle juurde, et et siis oleks võimalik Junckeri plaani vahendeid ja, ja, ja teiste fondide vahendeid kombineerida ja me tahame seda selgelt toetada, et see oleks võimalik, nii et ma arvan, et meie ettepanekud ähm, minu meelest toovad siiski päris mõistlikke aspekte siia, nii arvan vähemalt mina, aga me peame püüdma tõesti võimalikult ühtse seisukoha siin komisjonis kujundada koos kolleegidega ja siis ka ühtse parlamendi seisukoha. aitäh, palun, järgmine kolleeg, aitäh ja räägin bulgaari keeles. mul on väga hea meel, et nii paljud äh, kolleegid esitasid kommentaarid meie töö, koostöö kohta kolleeg Reeliga, see tähendab, et meil on väga hea alus edasisteks aruteludeks. paljud kommentaarid kirjeldasid olukorda täiesti õigesti. ma tuleksin mõnede juurde neist. vahendite ümberpaigutamine Ähm, mida kommenteeris kolleeg Presso ja siis härra Žuva sõnavõtt. meilt küsiti, kas me oleme Euroopa ühendamise rahastu vastu. ei, sugugi mitte. me soovime vastastikust. kui me kui ähm, ühtekuuluvuspoliitika eelarve väheneb poole võrra, siis ei ole kuidagi loogiline, et äh, vahendite ümberpaigutamise maht jääb samaks. see on see, mis ei ole meile äh, vastu võetud komisjoni ettepaneku juures. mis puudutab kaasrahastamist, äh, siis siin kõlas, et piirkonnad vajavad rohkem kaasrahastamist. meie meie ettepanek on aga säilitada praegune olukord ja see on kõige äh, rohkem, mis me saame saavutada. ma tänan ka härra Olbrechtit tema kommentaaridest, sest ma arvan, et äh, see, mida meie oleme suutnud saavutada ähm, mitmeaastase finantsraamistiku raames on kooskõlas parlamendi seisukohtadega. ja siis äh, tahan öelda ka seda, et me defineerisime saja miljoni euro suuruse lävendi, mis tähendab, et see mõjutab suhteliselt väheseid projekte, aga me tahame tagada, et need projektid tõepoolest ka ellu viidaks, sest nad on väga olulised. mitte ainult ühe liikmesriigi, vaid mitmete jaoks. suur tänu härra Miltenburgile selle sõnavõtu eest, see oli väga motiveeriv. mida me selle raportiga püüdsime teha, on see, et tagada, et ei võetaks mingeid lisariske võttes arvesse eesseisvaid valimisi. me peame ennast kokku võtma. Mm, oleme teatud lubadused andnud ja suur tänu Euroopa Komisjonile nende lähenemise eest. väga palju ära tehtud lihtsustamise suunas. ja ma arvan, et tegemist on ühega neist valdkondadest, kus me saame kompromissi saavutada. siin mainiti finantsinstrumente ja et need on vastuolus ühtekuuluvuspoliitikaga, mina ei arva, et siin vastuolu oleks, aga kui finantsinstrumente kirjeldatakse justkui imevahendid, piirkondadele, siis sellega ma nõus ei ole, siin ei ole kõik tasakaalus. Äh, Euroopa ühendamise rahast on muidugi instrument, millest saavad kasu paljud liikmesriigid, aga mitte iga, mitte igat Euroopa äh, äh projekti ei peaks rahastama ühtekuuluvusfondidest ja sellega ma praegu lõpetaksin. aitäh, suur tänu selle arutelu eest raportile. ja ma tean, et muudatusettepanekute esitamise tähtaja osas oli siin küsimus, ma teeksin ettepaneku äh, selliseks kuupäevaks, mis võimaldaks meil detsembris hääletada. see on ju esialgne plaan, eks ole. niisiis pidades silmas, et me saaksime kolmandal detsembril hääletada, siis viimane hetk muudatusettepanekuid esitada võiks olla kahekümne teine oktoober. jätame siis sellise hääletuse kuupäeva ja, ja see jätab siis äh, liikmetele rohkem aega muudatusettepanekute esitamiseks. ma usun, et see on õiglane otsus. hästi kahekümne teine oktoober kella kuueks, kahekümne teisel oktoobril. palun esitage oma muudatusettepanekud. suur tänu ja siinkohal lõpetaksime, aga proua Kreevel, kui tohib, siis üks lühike märkus. ma eeldan, et muudatusettepanekuid tuleb palju, aga kolleegid, ma palun teid, me oleme siiski kõik parlamentaarid, me teame et äh, valimiskampaania läheb kohe käima, aga ei ole siiski vajalik, et iga kolleeg esitab ähm, eraldi muudatusettepaneku, kui saate võib-olla pidada nõu oma kolleegidega, et esitada muudatusettepanekud koos, see oleks väga hea. seda esiteks ja teiseks ma paluksin, et ei esitaks kõiki muudatusettepanekuid, mille mille ilmselt liikmesriigid hiljem triloogide käigus esitavad, sest et see võib meie läbirääkimispositsiooni oluliselt nõrgestada. palun mõelge sellele ja olge natuke optimistlikud, et me oleme tugevad parlam-, parlamendina, suur tänu. jah, me oleme tõesti tugevad parlamendiliikmed, see on väga hea sõnum meie arvates, aga härra Novakov, teile veel viis sekundit. jah, tõsi, äh, tähtaja osas oli küsimus, aga aga me ei taha kuidagi piirata kolleege muudatusettepanekute esitamisel. tahan lihtsalt meenutada teile, et eelmisel korral CPR-i vastamiseks kaks aastat, nüüd meil on ainult kolm kuud, sealhulgas august, nii et nüüd, kui juba hoog on sisse antud, siis ärgem hakakem pikaldaste menetlustega seda äh, takistama. nii et ma tõesti palun teil aega võimalikult tõhusalt kasutada. kallid raportöörid, kinnitan teile, et me ei jäta teid üksi. me saatme muudatusettepanekuid ja toetame teid kompromissi leidmisel. suur tänu seni tehtud töö eest. ja nüüd hakkame kõik osalema selles töös. suur tänu selle arutelu eest. kahekümne teine oktoober, tööpäeva lõpp on siis tähtaeg. suur tänu selle arutelu eest ja sellega meie tänane koosolek lõppenud. homme hommikul on meil siis äh, Kotari komisjoniga ühiskoosolek ja ootan teid kõiki siis homme hommikul siia tagasi, aitäh!